vastuväiteid pole, siis on need protokollid vastu võetud, nüüd esimehe teadaanded. Saksamaa Liitvabariigi saadikud teatasid, et Gabriele Stauner valiti oktoobrist kaks tuhat kolmteist ja Hildur Breyer kolmekümne esimesest oktoobrist kaks tuhat kolmteist Saksa parlamenti ja nüüd äh, nad vastavalt viidet äh, artiklile äh, seitse, mis puudutab äh, parlamendivalimisi, artikleid, artiklit neli, lõige üht ja kahte meie kodukorras, võtavad proua, võtame teadmiseks, et proua Steiner ja tema kolleeg osutusid valituks Euroopa Parlamendi saadikuteks ja ma tervitan neid vastavalt kodukorra reeglitele on neil kahel saadikul Saksamaalt õigus nüüd täieõiguslikult osaleda täiskogu istungitel. eeldusel, et te muidugi eelnevalt kirjalikult teatasite, et te ei pea ainsatki ametit, mis oleks vastuolus teie saadiku mandaadiga mulle teatati, et vastavalt kodukorrale esitati taotlus äh, kolleeg Šimanskilt saadikupuutumatuse võtmiseks. võtan selle teadmiseks ja see kantakse ka selle istungi protokolli. kui protokoll